ja ootan siin, et, et tassid välja jagatakse või õigupoolest ära korjatakse, sest et ma kuulsin, et äh, iga tassi kohvi peale läheb meil neli eurot, nii et äh, enam me kohvi siin ei paku. nüüd aga meie esimene päevakorrapunkt, päevakorra kinnitamine, ma ei tea, et oleks äh, soovi avaldatud seda muuta, nii et see on kinnitatud ja teine päevakorrapunkt ning juhataja teadaanded et Ehm, me, täna on meil siis äh, Bulgaaria, Rumeeniaga tšehhi keel äh, olemas tõlkerežiimis ning meid kantakse veebis üle, tere kõigile. Mm, me, meie koosolek on avalik kuni kella üheteistkümneni, sellel me kohtume äh, eelarve kontrolli komisjoniga, nagu tavaliselt on see koosoleku osa siis kinnine. kolmandaks on meil päevakorras kolleeg Vali raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne, aruande kohta ja annan sõna härra Valile. aitäh, esimees, ma sooviksin eelkõige tänada välisraportööre, kes eh, saatsid mulle mõningad e-, ettepanekud ja eh, soovitan ka teistel minu äh, Eh, kabineti liikmete poole pöörduda, et eh, seda küsimust arutada. tänan ka investeerimispanga töötajaid eh, meiepoolse seni toimunud arutelu eest. olen valmis vastu võtma mitmesuguseid kommentaare, aga leian siiski, et oleks hea, et investeerimispanga äh, Äh, panga tegevust analüüsitaks põhjalikult meie komisjonis, äh, võttes arvesse mitmesuguseid erinevaid aspekte. Äh, see peaks olema muidugi mitmepoolne dialoog, kuid ma siiski ei ole nõus sellega, et Euroopa Investeerimispank hakkaks meie tööd kuidagi piirama. <clears throat> meie oleme siin eelarve kontrolli komisjon, nii et me võtame vastu oma otsused raportööridena Eh, kuidas seda raportit koostada. kahe tuhande kuueteistkümnes aasta Euroopa Investeerimispank kasutas eh, investeeringuid eh, kaheksasaja, kahesaja kaheksakümne miljardi euro eest ja samuti osutas abiprojektidele kaheksakümne kolme koma kolme miljardi euro eest ning tegeles, tegeles ka garandina. Euroopa äh, Äh, invest-, äh, parlament on äh, üks neist, kes, kellel on pädevus seda, seda, selle panga tegevust kontrollida. meie tegevus, tegevusseos on oluline projektide ähm, väljavalimine ning sellele eelnev eksante põhjalik kontroll, et ära hoida pettusi ning et valitaks välja projektid, millel on lisandväärtus kas äh, riiklikul või riigiülesel tasandil. Neile peaks äh, ning kontrollid peavad samuti järgnema, et ei korrataks minevikus tehtud vigu, see tähendab seda, et oleks vaja avaldada ähm, mõjuhinnangud äh, tehtud uuringute üle koht. samuti tuleks Äh, EFSI äh, kaks punkt null kohta toimuks ülevaatused, äh, tuleks kontrollida ka piisavat, piisavat läbipaistvuse olemasolu selles osas, kes hindavad investeerimispanga tegevust. mis puudutab pikaajalisi investeeringuid taristusse, siis tuleb meeles pidada seda, milline mõju on sellel kohalikule ähm, elanikule, elanikkonnale ja milline on ka keskkonnamõju. tahaksin juhtida tähelepanu minevikus välja valitud projekte, teidele, mille osas on küsimusi, näiteks krite-, äh, krit-, rangemad kriteeriumid korruptsiooni vältimiseks. ja just sellepärast tahaksin ma rõhutada seda, et idee finantseerida äh, Äh, selliste, selliste projektide investeerimine nagu näiteks Vahemere äh, gaasitoru ei ole tegelikult Euroopa Investeerimispanga vääriline. Dieselgate'ile viitamine on äh, samuti oluline fakt, mida meeles pidada. Olafi poolseid soovitusi ja nõudeid tuleb täita arves tuleb panna ka COP kahekümne ühe nõudmisi kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kakskümmend viis protsenti EIB otsefinantseeringutest eh, oli suunatud keskkonna eh, mõjuga tegevustele, selle tagajärjed olid head, aga eh, sellest ei piisa praeguseni kõigest, kõigest kakskümmend protsenti Äh, investeeringutest on seotud kliimamuutuste vastasele võitlusele ja keskkonnakaitsele. Äh, tahaksin rõhutan seda, et nende projekt, et tuleks lõpetada fossiilkütustega seotud projektide finantseerimine. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kahe miljardi euro eest finantseeriti selliseid projekte kahe, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. Euroopa Investeerimispank peaks olema eeskujuks äh, kliimamuutuste vastases võitluses ning samuti ka finants- ja fiskaalküsimustes. samuti finantsparadiiside eh, keeruline küsimus ei tohi kõrvale jääda. investeerimispank peaks osalema maksupettuste vastases võitluses, eh, kasutades selleks rangeid nõudmisi ja vahendeid e, tähelepanu tuleb pöörata ka otseinvesteeringutele kolmandatesse riikidesse ning ettevõtetesse, kes kolmandates riikides tegelevad, tegutsevad, eriti kui neis riikides ei ole läbipaistvaid ähm, raamatupidamisreegleid. Euroopa Investeerimispank kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal pühendas eh, VKE-del eh, kolmkümmend kolm koma, kolmkümmend kolm koma kuus protsenti oma investeeringutest VKE-d on praktiliselt üheksakümmend protsenti Euroopa, eh, Euroopa majandustegevusest ja kaks koma kolm prots-, kaks kolmandikku töötajatest eh, tegutseb just sellistes ettevõtetes, tuleb võimalikkuse korral suurendada jõupingutusi VKE-de edasises toetamises. Eh, Pe-, pettuse ning äh, korruptsioonivastasest tegevuses. selles osas on hea meel näha, et investeerimispangal on null äh, tolerants selliste tegevuste osas, selles samas on võimalik teha veel suuri edusamme, avaldades äh, selliste ettevõtete nimekirja, kes on olnud kaasatud pettuse ja korruptsioonijuhtudesse. näiteks Maailmapank seda teeb, samuti tuleb äh, äh, üle vaadata ka äh, allhanke ja hanke, avaliku hanke küsimused. samuti tuleb edasi rakendada olemasolevat poliitikat huvide konflikti vältimiseks. hindame kõrgelt Ethics and Compliance Committee tegevust, kes esitas kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal Äh, omapoolse arutelu äh, ning leidis, et institutsioon ei ole piisavalt kaitstud lobitöötajate eest. minu arvates äh, tuleks Eh, selles osas vähemalt kontrollida juhatuse tegevust ja kontakte, tahaks meenutada veel kord, kui oluline on jätkuv läbipaistev kommunikatsioon meie institutsioonide vahel ning kui oluline eh, on see, et investeerimispank suudaks eh, rakendada esitatud soovitusi Euroopa Parlament, Kontrollikoda ja teised institutsioonid, suur aitäh kõigile panuste eest, et võimalikult põhjalik dokument välja töötada, mis oleks oma sisult võimalikult õige. ja tänke schön. aitäh, kolleeg Berinski, palun. aitäh, juhataja. see raport според нас достатъчно добре покрива основните препоръки raporti eelnõu katab piisavalt hästi neid äh, soovitusi ja tulemusi, mis Euroopa Parlament on viimase aasta-kahe jooksul tuvastanud, võttes arvesse kõige olulisemaid teemasid mida liikmed on tõstatanud seoses Euroopa Investeerimispanga tegevusega. samas olen arvamusel, et lisaks võiks rõhutada veel kolme lisateemat. ning need võiks raportisse sisse võtta. esimene neist puudutab kaebuste esitamise mehhanismi ülevaatamist. sest äh, muudatused, mis on kavas teha, valmistavad muret selles osas, äh, kuidas äh, see mehhanism tulevikus äh, ootustele vastab. nii panga potentsiaalsete partnerite kui klientide puhul. ja teine ja kolmas teema puudutavad jätkuvalt olnud ebaühtlaseid investeeringuid geograafilise jaotuse osas. me oleme ka varem seda teemat puudutanud, kuid tahtsin taas juhtida selle tähelepanu, võttes arvesse suurenevat ebavõrdsust nii sotsiaalselt kui majanduslikult Euroopa Liidu sees. ja kolmas teema on investeeringud sotsiaalvaldkonda mis puudutab geograafilist jaotust, siis panga sisetegevuste raport või aruanne kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal äh, toob äh, lehekülgedel seitseteist ja kaheksateist äh, mustvalgel välja, et kolm riigi, Bulgaaria, Horvaatia ja Läti, ei kasutanud laene, ei võtnud laenu investeerimispangast ja selle probleemi, see pro-, tõstatasime ka siis, kui pidasime mõttevahetust härra Stubiga kaheksateistkümnendal jaanuaril. saime temalt lisavastuseid ja tagasiside kirjalikult, ta vastas neile küsimustele. mina leian, et need vastused olid hästi ebarahuldavad, sest mida ta meile tegelikult ütleb? panga üldised tegevused erinevatel laenude andmisel põhineb parimal pangandustaval. loomulikult loomulikult ei saa midagi öelda parimate pangandustavade rakendamise kohta, kuid probleem selles, et pank ei ole jäänud ainult nende tavade juurde, vaid tal on palju keerukamad äh, funktsioonid, ta peab äh, parandama ühtekuuluvust, Euroopa Liidu arengut toetama et tegemist oleks sotsiaalselt orienteeritud ja harmooniliselt areneva liiduga. nii et mina ütleksin, et see filosoofia või see seisukoht ei ole piisavalt põhistatud. kui pank lihtsalt rakendab parimat pangandustava, siis lähevad investeeringud sinna, kus risk on kõige madalam. ja see tähendab, et geograafiline jaotus on ka tulevikus jätkuvalt täiesti ebarahuldav. mis puudutab sotsiaalseid investeeringuid, siis mõttevahetuses asepresident, asepresident Stubiga väljendasime, et pank võib küll sümboolselt sotsiaalseid investeeringuid teha. ma illustreeriksin probleemi järgmise näitega. investeeringud tervishoiu valdkonda. aastast kaks tuhat on pank andnud laene kuni kahekümne kuue miljardi euro suuruseni infrastruktuuri ja tervishoiusektorile. see on siis keskmiselt poolteist miljardit igal aastal ja see on mõeldud võimekuse tõstmiseks, uute meditsiiniseadmete soetamiseks. igal aastal äh, rahastati selles vallas kuni kümme projekti ja haridusvaldkonnas oli siis kakskümmend kaheksa miljardit eurot, see on siis umbes kaks koma neli miljardit aastas ja kokku kakskümmend viis investeerimisprojekti sotsiaal- majutus, äh, eluasemed äh, kolmkümmend kaks miljardit äh, ja kultuuri- ja loomemajandus siis kõigest kakskümmend viis miljonit. EFSi kohta meil andmeid ei ole või tõendeid ei ole, et nad oleks sotsiaalvaldkonda äh, investeerinud ja seda muret ka väljendati arutelus härra Stubiga. ta on meile ka materjale saatnud, aga äh, selle koht, sellele on ta pühendanud ainult ühe lõigu, öeldes, et EFSi puhul on ka tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm olemas, mille puhul pank tagab tema meelest piisava kaitse. ausalt öelda, see vastus ei jäta muljet, et asepresidendil oleks piisavad teadmised panga muudest tegevustest sotsiaalvaldkonnast. võimalik, et need äh, tegevused on olemas, aga neid ei ole välja toodud. ja veel üks äh, märkus, mis mulle veel muret valmistab ei vaadata panga tegevuses olevaid märkimisväärseid lünki. ma loodan, et saan esitada ka muudatusettepanekud, et härra Vali saaks neile teemadele pisut tähelepanu pöörata, aitäh! aitäh ja nüüd kolleeg Ali, palun! aitäh, proua juhataja, lugupeetud kolleegid, tahaksin kõigepealt tänada meie raportööri selle põhjaliku dokumendi eest. Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne kaks tuhat kuusteist see siis puudutab nüüd finantseerimist, juhtimist, EFSit Euroopa poliitika ellurakendamist ning ka läbipaistvuse ja aruandluse parandamist. mul on eriti hea meel selle üle, et äh, siin on äh, seatud rõhk panga pikaajalistele äh, investeeringutele. ma tahaksin aga tuua välja mõned teemad, mille puhul ma olen eri meelel, mis puudutab panga tegevusi ja ka ettepanekuid tulevasteks muudatusteks. esiteks, kui me räägime vajadusest iga projekti sõltumatu eel- ja järelhinnangu järele, siis see tähendab, et bürokraatia suureneks järsult ja see tähendaks ka, et projektide elluviimise aeg kasvaks oluliselt. teiseks, mis puudutab äh, selliste projektide finantseerimist, mis on välja võetud EFSI raames, siis äh, suurema osa neist võib äh, hõlmata ühe nimetajaga, ilma et oleks vaja nende võimalikku kahjusid äh, hinnata. kolmandaks, äh, rahastamise valla suured äh, taristuprojektid, me mõistame, et investeerimispangal on väga oluline roll, mm, et neid pikaajaliselt rahastada konkurentsivõimelisel viisil. samas enne kui kritiseerime mõndasid neist projektidest, siis tuleks formaalselt hinnata äh, Äh, neid vastavate Euroopa institutsioonide poolt. ja lõpetuseks, mis puudutab investeerimispanga äringute juhtimise ja äritavade, äh, äritavasid, siis äh, aruanne näitas, et siin on teatavaid puuduseid selles vallas, kuigi on näha positiivset trendi, mis loodetavasti tulevikus jätkub, aitäh. aitäh ja nüüd kolleeg Flanagan, palun. suur tänu raportöör äh, ei maini kuigivõrd seda, et tuleb kinni pidada Euroopa õigusest, keskkonnaõigusest ja, ja seda, et investeering peab olema valdkonnaülene. kui asepresident Stubb oli viimati siin, siis ma küsisin talt, kui põhjalikult nad uurivad äh, seda, kas võetakse arvesse ka keskkonnamõju nende investeeringute puhul, kas peetakse kinni Euroopa õigusest ja härra Stubb ütles, et tema isiklikult küll ei tahaks seda raha taotleda, sest et äh, esitatakse nii palju nõudeid, äh, see, nõudmisi, see on niivõrd keerukas, püüdis mulle kinnitada, et äh, ei ole põhjust muret tunda. pärast seda on ajakiri Economist avaldanud artikli, mis puudutab investeeringuid metsandusse minu koduriigis. ja kuigi on tore, et investeeringud toimuvad, siis saab üha selgemaks, et Euroopa Liidu strateegiline keskkonnainvesteeringute äh, direktiiv ei, ei tähenda mitte midagi Euroopa Investeerimispanga jaoks ja nende inimeste jaoks, kes investeerivad metsandusse minu koduriigis. inimesed, keda see mõjutab, ei saa mitte kellegi poole pöörduda. üks asi on selge, bioloogiline mitmekesisus, inimeste tervis, pinnas, õhu kvaliteet, kõik need küsimused on midagi, mida ei võeta arvesse. ja nagu ütlesin, muidugi on see hea uudis, kui, kui tehakse investeeringuid, aga äh, inimesed on täiesti jahmunud, mis on toimumas. ning äh, ka väikestes äh, asulates, maapiirkondades inimesed saavad aru, et midagi on väga valesti nagu aruandes ka on välja toodud, siis kõiki neid aspekte tuleb arvesse võtta ja minu kodupiirkonnas, kus me praegu elame, ehm, on inimestel tunne, et me oleme Euroopa Investeerimispanga rünnaku all. muidugi me ei taha seda. talunike ühingud soovivad ehm, soovivad ehm, ka oma arvamuse kuuldavaks teha, aga nad tunnevad, et neil ei ole mingit võimalust selleks. ja Äh, noh, nagu öeldud, asepresident väitis, et äh, väga keerukas on äh, seda raha taotleda, on väga kõrged nõudmised. see on see, mida, mida väideti, aga mina, minule küll ei tundu, et see nii oleks ja ärgem unustagem, et see on siiski meie kõigi raha, Euroopa raha. inimesed on väga pettunud selles, kuidas seda kasutatakse. ma ei näe, et keegi täiendavalt sõna sooviks, seetõttu annaksin sõna Euroopa Investeerimispanga esindajale, palun. Um, suur tänu, juhataja. ütleksin omalt poolt paar sõna, mul on hea meel selle võimaluse üle pidada teie komisjoniga mõttevahetust ja pidada mõttevahetust üldisemalt parlamendiga, mis on muidugi panga jaoks äärmiselt oluline, võttes arvesse meie aruandluskohustust me tervitame seda raporti eelnõu ning oleme valmis loomulikult ka kirjalikult vastama lisaküsimustele. vastaksin lühidalt mõnedele küsimustele, mis tõstatati. kõigepealt, mis puudutab kliimamuutusi. see on investeerimispanga jaoks selge prioriteet. investeerimispank on äh, suunanud ähm, laene just kliimamuutuste äh, vähendamiseks, äh, väga ambitsioonikad projektid. Äh, just neile projektidele, mis tegelevad kliimamuutustega. EFSi kontekstis te olete teadlikud, et EFSi pikendamine, pikendamise raames äh, on meil ambitsioonikas eesmärk, et saada kolmkümmend protsenti, kolmekümne protsendi määr ähm, kliimaprojektide rahastamisel. see on päris auahne eesmärk, aga see vastab investeerimispanga soovile tegeleda rohkem kliimamuutustega. mis puudutab ühtekuuluvust siis ühtekuuluvus on tõepoolest ähm, investeerimispanga äh, geenides, võiks öelda. ühtekuuluvuse edendamine on üks meie eesmärkidest ka ametlikult. ning me oleme suutnud ka saavutada oma kolmekümne protsendi eesmärgi peaaegu, me oleme kahekümne seitsme protsendi juures, kuid see on jätkuvalt äh, panga jaoks üks olulisemaid eesmärke. mis puudutab nõuetele vastavust, siis selle, seda mehhanismi parajasti võetakse läbi ning selle raames viiakse läbi ka avalik konsultatsioon. kindlasti võtame seda arvesse ning eh, siis esitatakse vastav ettepanek kaebuste lahendamise äh, kohta meie juhtimiskomiteele. et siis muuta kaebuste esitamise mehhanism veelgi tõhusamaks. nüüd, mis puudutab äh, toetust sotsiaalsektorile, haridusele, tervishoiuvaldkonnale, siis vastab tõele, et investeerimispank ei ole tegelikult mõeldud selleks, et just sotsiaalseid projekte ja sotsiaaltaristut äh, toetada suurem osa sotsiaalsetest projektidest saavad oma rahastuse tegelikult äh, avalikust sektorist ja nende profiil ei vasta EFSI otsitule. aga me peame mõtlema sellele, kas oleks võimalik ka EFSI-t kasutada sotsiaaltaristu parandamiseks. tahaksin sellega seoses öelda ka see, seda, et äh, seoses sellega, mida ütles härra Pirinski et eh, investeerimispank juba kahe tuhandendast aastast toetab uut, eh, uusi projekte haridussektoris, toetame näiteks koole, kõrghariduse rahastamist seal on tõesti erinevaid projekte, aga loomulikult sõltub kõik nende projektide puhul ka avaliku sektori võimekusest. Euroopa Investeerimispank saab ainult seda rahastust täiendada. mis puudutab niinimetatud äh, projektide sõltumatu hindamise kvaliteeti investeerimispanga poolt, äh, siis äh, eel- ja järelhindamine on ääretult oluline panga jaoks, see on osa nii-öelda projekti elutsüklist. me ei kontrolli mitte ainult seda, kuidas on projekt ellu viidud, vaid meil on teatavad suunised, mille kohaselt tuleb vaadelda kõiki projekti aspekte, sealhulgas ka sotsiaalseid ja keskkondlikke aspekte, et tagada, et projekt oleks kõigis neis dimensioonides tõepoolest kooskõlas Euroopa õigusega, aitäh! jaa, suur aitäh! ma annaksin meilegi ka sõna komisjonile, proua Köögerile, palun! aitäh, proua juhataja! investeerimispanga esindaja juba vastas suurema osale küsimustest ja on tõsi, et see aruanne ka käib investeerimispanga kohta, kuid ma lisaksin veel midagi sotsiaalsete investeeringute kohta EFSI raames. on tõsi, et äh, arvud on olemas ja need äh, ei ole kuigi rahuldavad et, et umbes neliteist protsenti EFSI-st läheb sotsiaalsektorisse, aga Radepank selgitas äh, veidi, mis on selle põhjuseks. arvesse tuleb võtta ka seda, et mõned projektid nagu näiteks Äh, siis renoveerimisprojektid energiatõhususe tõstmiseks, energiasäästu parandamiseks, neid võib klassifitseerida nii energiatõhususe alla või kuigi seal on ka sotsiaalne mõõde, sest äh, tihtipeale see puudutab taskukohast äh, eluaset ja sotsiaalseid, ähm, sotsiaalelamuseid Äh, siis äh, võib seda ka äh, teise kategooriale panna. tõepoolest, need arvud ei ole kuigi kõrged, aga tänu investeerimispangale on siis nüüd EAS-i programmi rohkem rahastama hakatud just tänu investeerimispangale. ja nüüd, et vastata maksustamise ja nõuetele mittevastavate jurisdiktsioonide küsimusele, siis praegu komisjon just on töötamas välja suuniseid, mõtlemas selle, kuidas saaks äh, nii-öelda musta nimekirja koostada ning äh, meie põhilised partnerid, sealhulgas ka investeerimispank, äh, hakkavad ka arutama selle, kuidas asjakohased asutused peaksid oma sise-eeskirju muutma, et võidelda mitte ainult taksodest kõrvale äh, Vielen Dank. ja tulda maksudest kõrvale, mis vast. aitäh aitäh, tahaksin nüüd anda veel kord sõna kolleeg Valile. me palusime juba kaks kuud tagasi teavet, äh, oleks tore, kui me selles valdkonnas oleksime senisest palju paremini teavitatud, palun kolleeg Vali. Äh, suur aitäh, suur aitäh ka äh, investeerimispangale sõnavõtu eest, mis puudutab kolleeg Pirinskit, siis äh, arvan, et tema sõnavõtt oli väga oluline, olen sellega nõus, on oluline, et äh, pöörataks tähelepanu rohkem äh, sotsiaalsetele investeeringutele, eriti riikides, kus on kõrge töötuse tase. loomulikult tuleb teha kõik selles, et, et sellised küsimused kiiresti lahendatakse sest äh, praegusel hetkel on erinevates äh, riikides väga suured äh, erisused ning peaksime sellise ebavõrdsuse kaotamisega tegut-, tegelema. ja mis puudutab ümberjaotuse küsimust, siis peab mõtlema selle peale, kas Euroopa Investeerimispank viimasel äh, aastal on suutnud edasi liikuda, et äh, kaasata ka selliseid riike nagu Bulgaaria, Horvaatia ja Läti äh, ning tuleb mõelda ka selle peale, millised riigid saavad kõige rohkem toetust ja selle toetuse suhet riigi kodanike arvuga. nii et ilmselt on võimalik välja töötada kuida-, võimalus, kuidas Äh, sellised küsimused lahendada, ilmselt on võimalik rohkem ära teha, kui praeguseks tehtud on. Äh, siin on räägitud ex ante äh, ja ex post hindamisprotsessi ja küsimust igatahes ei tohi unustada, et tegemist on garantiidega sadade miljonite eurode eest, nii et on õige, kui Euroopa Investeerimispank Äh, tegeleks äh, rohkem eksante äh, probleemide lahendamisega ja eelkõige oleks siin oluline silmas pidada huvide konflikti ärahoidmist ning sellega seoses ärgem unustagem, et me ei räägi siin ainult äh, projektidest, äh, vaid äh, räägime siin ka võimalusest, et finantseeritakse selliseid, selliseid maanteid, kus hiljem ükski auto ei sõida, nii et sellist, seda, seda tuleks ära hoida. toetame investeeringuid loomulikult keskkonna valdkonnas ning äh, EFSI andmed äh, räägivad kolmekümnest äh, protsendist minimaalselt, mis äh, tõuseb kolmekümne neljani. mõnel puhul on tegemist ka vastukäivate andmetega ning seega soovitan need andmed tähelepanelikult üle vaadata ja igatahes tuleb rohkem investeerida täiesti selgelt kliimamuutuste vastasesse võitlusesse. nii et äh, investeeringud eriti taristusse äh, peavad äh, kindlasti sellele, selle ülemineku suunas edasi liikuma, sest see on siiski üks meie põhilistest eesmärkidest ning sellel on oluline lisandväärtust ja see on, peab olema seotud kõigi Euroopa investeerivate institutsioonidega ning kõige, see peab olema seotud lisandväärtuse loomisele liikmesriikide investeeringutele. mis puudutab seda, mida ütles härra Flanagan ehk äh, elanikkonna kaasamisse, siis on olemas äh, ka suured äh, territoriaalsed äh, territooriumidega seotud investeeringutega, me jõuame tihti jälile sellistele protestidele, õigemini mitte protestidele, vaid äh, pahameeleavaldustele, kus räägitakse poliitiliselt peale surutud otsustest. Euroopa institutsioonid, mis kontrollivad kõigi kodanike huvide kaitse, peavad tähelepanelikult üle vaatama kõigi nende eh, me peame tegema kõik selleks, et eh, ära hoida eh, seda, et selliste investeeringute tagajärjel tekivad uued sotsiaalsed probleemid. aitäh kõigile, kes on nende küsimustega tegelenud, oma panuse andnud. see ei ole kerge teema, kõigil on oma huvid kaitsta investeeringute osas ning äh, Äh, panen äh, sisse kõik ettepanekud, mille taustakontrolli järel see äh, tuvastan, et tegemist on õigete väidetega ning loodetavasti on lõplik töö kõigile meele järgi. ja siin tänk. suur aitäh. selgitamaks tahaksin öelda, et jutt ei ole mitte Volkswageni järelmeetmete üle sellega tegeldakse juba alates novembrist, aga ma tahaksin rõhutada, et neid järelmeetmete tulemusi tahaksin ma ka raportisse lülitada, nüüd me läheme edasi päevakorraga edasi, kolleeg äh, palus, et me Europoli teemad võtaksime nüüd järgmiseks päevakorda, aga palun. suur aitäh suur aitäh, esimees, selle eest, et te olite sellega nõus, sest ma pean libekomisjoni nüüd hääletama minema. ma tahaks lühidalt rääkida meie äh, äh, lähetusest Europoli. see toimus üheksateistkümnendast kahekümnenda septembrini möödunud aastal äh, ning äh, kolleeg De Jong osales sellel äh, missioonil samuti. tänan teda ja tänan ka komisjoni kes äh, meiega äh, kaasas äh, käis ning päevakord oli väga tihe, väga palju oli kohtumisi, mis olid väga huvitavad ja kasulikud. me tegelesime näiteks ameti igapäevase tegevusega, kohtusime asedirektoriga härra Raamusega ning samuti Eh, tegelesime ka tege-, tutvusime ka tegevuskavaga aastateks kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat kakskümmend ja dokumenti ei hinda mitte ainult eh, Europoli eh, tegevuse läbiviimist, see ei ole loomulikult meie põhiline tegevus, Nemad tegelevad äh, põhiliselt infovahetusega erinevate liikmesriikide politseiametite vahel, äh, aga peaks äh, arendama uusi tehnilisi lahendusi, mis on spetsiifilise iseloomuga ja meenutaksime veel ka seda, ka Siena süsteemi, mis on in Euroopa infovahetuse alus ning see on ka andmekaitse äh, säilitamise raamistik. politsei ja me Euroopa, Europoli direkti-, direktori äh, koos töötajad äh, rääkisid ka sellest, kuidas Europol kasutab oma eelarvet, tulemused on väga head vastavalt meile esitatud andmetele eelmisel aastal äh, Eh, kasusse augustiks ära juba kaheksakümmend viis koma kaheksa protsenti oma eelarvest. arvan, et eh, meie komisjoni jaoks on oluline öelda seda, et Europol eh, suudab kontrollikoja ja parlamendi soovitused vastu võtta ja ellu viia ning muuhulgas ka Europol parandas äh, oma avaliku hanke läbiviimist ning töötasid äh, välja ka siseauditisüsteemi, äh, kohandades muude uute reeglitega huvide konflikti osas ning samuti ka pettusevastase võitluse osas. Need on mõned illustratiivsed näited, leidsime, et ka kontrollikoja visiiti, kontrollikoja esindaja jäi visiidiga väga rahule nagu ma ütlesin, et äh, äh, praegusel hetkel Europol on suutnud kasutusele võtta täielikult äh, kogu oma hoone ning on läbirääkimised praegusel hetkel valitsusega, et laiendada oma ametit, ametit kasutusel ole, kasutusel olevate hoonete ala, et ametit veel oleks võimalik laiendada ning Europoli äh, äh, töötajate arv on aastatega kasvanud äh, ja ilmselt kasvab see veelgi, võttes arvesse uusi pädevusi, mis Europolile on esitatud ja vastavalt määrusele, mis kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta märtsis jõustus, seega meil on võimalik anda äh, uusi äh, vahendeid äh, ja pädevusi näiteks pagulaskriisi lahendamiseks äh, ja terrorivastaste rünnakute ärahoidmiseks, terroristi rünnakute ärahoidmiseks ja ning Nad tegelevad nüüd aina rohkem ka in-, inimkaubanduse vastase võitluse äh, ka eh, ning eh, tehakse tööd selle nimel, et eh, oleks suurem koostöö erinevate riikide politseiametite vahel ning nende ja ka Europoli ekspertide vahel. tõsi on ka see, et näiteks äh, osalevad Europoli ametnikud ka päästeoperatsioonidel või äh, järelevalveoperatsioonidel Vahemerel äh, ning mis puudutab terrori vast-, terrori rünn-, terrorismi vastaselt võitlust, siis on vaja suuremat koostööd kolmandate riikidega, sellega tegeleb rohkem muidugi libe komisjon, kuid rõhutama peaks vajadust astuda samm edasi koostöö tõhustamisesse politseiametitega kolmandates riikides. kahjuks äh, on aina rohkem selliseid riike, kust üritatakse, mida üritatakse läbida, et tagasi tulla Euroopasse. veel üks oluline äh, küsimus on äh, infosüsteemide teemaline arutelu ja kaastalitlusvõime erinevate süsteemide vahel ning äh, praegusel hetkel on äh, tulemused olnud positiivsed ja äh, on suudetud leida hästi kohalduvad lahendused praegusel hetkel on suudetud kohaldada koostalitlusvõime süsteeme ka uute otsustega, mis poliitilisel tasandil on vastu võetud. ei saa eh, muidugi öelda, et kriitikat üldse ei oleks tehtud, eelkõige on see seotud töölepingutega, eelkõige ekspertide palkamise küsimustega ja äh, ametnike palkamisega erinevates valdkondades. Eh, need sealsed töölepingud kestavad üheksa aastat, alalisi lepinguid sõlmida pole võimalik. selline olukord on mõjunud negatiivselt ja ja see tähendab seda, et mõningaid äh, eriti spetsiifilisi, ka suurt, kõrget professionaalsust nõudvaid ametikohti on olnud raske täita. ja äh, huvitav oli ka äh, visiidi viimane osa, mis, kus külastasime operatiivkeskust, mis tegutseb ööpäev läbi, seitse päeva nädalas ja see oli selline lühike kokkuvõte äh, lähetusest. Äh, üldmulje oli positiivne, kuigi äh, kuigi muidugi sajaprotsendiliselt ei õnnestunud veenduda selles, kui tõhus uus määrus on olnud igatahes eh, leidsime, et iga-aastast eelarvet suudab Euroopal väga hästi kasutada ja oluline on ka see, eh, et eh, hästi võetakse kasutusele uued tehnoloogiad näiteks uurimistöö läbiviimiseks, juurdluse läbiviimiseks, ohtlike kuritegude uurimisel kokkuvõttes võime öelda, et visiit äh, oli edukas, mulje oli positiivne ning äh, Europoli äh, töö leidis, sai positiivse hinnangu, samuti nende eelarve kasutus, aitäh! ja, wir danken Ihnen für den sehr interessanten Bericht. täname teid väga huvitava ülevaate eest. see, mida te räägite oma sellest, kuidas Europol on suurendanud oma tegutsemisvõimet, see on oluline kogu Euroopa Liidu, aga ka liikmesriikide jaoks. nüüd ma tahaksin anda sõna kolleeg Mitchile. Thank you very much, madam chair uh.... suur tänu, proua juhataja ja tere hommikust, lugupeetud liikmed komisjon kuulas väga suure huviga Ranvela Kanitši raport, aruannet selle komisjoni delegatsiooni külastusest Europoli. kõigepealt tahan öelda, et minu meelest on tegemist väga olulise ja kasuliku algatusega. selle parlamendi liikmetel tekiks ähm, omast käest kogemus, arusaamine selles, kuidas toimib väga oluline amet, mille rahastamisse muidugi ka parlament panustab. minu meelest oli eriti huvitav kuulata seda ettevõtet, mida proua Gönši tegi, selles oli ähm, eriti huvipakkuv, et eesmärgiks ei olnud mitte ainult uurida ameti eelarvelist ja halduslikku toimimist, vaid ka seda, kuidas, kuidas toimib ameti töökorraldus ja milline on tulevikuperspektiiv. muidugi on väga rahulduspakkuv kuulda seda, et külastuse aruanne oli positiivne, tulemused olid positiivsed kõigis neis valdkondades, nii mis puudutab eelarvet kui ka ameti toimimist ja ma arvan, et sellised ad hoc põhjalikud külastused on väga kasulikuks täienduseks üldiseks ja üldisele järelevalve raamistikule Europoli tegevuste üle, mida ühine järelevalveorgan, mis luuakse Europoli määrusega, äh, siis tulevikus läbima hakkab ja proua Kinši on samuti selle liige. nii et ma arvan, et need on kaks äh, olulist äh, poolt, mis üksteist täiendavad. mis puudutab nüüd selle missiooni tulemusi, siis äh, loomulikult on mul väga hea meel selle üle, et komisjoni liikmed leidsid, et üldiselt on kulude ja kulukohustuste kasutamine viidud läbi õigesti vastavalt reeglitele eh, ning ehm, ülekanded järgmisse aastasse on olnud minimaalsed. loomulikult oli väga hea meel näha ka Europoli haldusnõukogu liikmena, mida komisjon on, eh, kuna meil on ka kohustus juhtida Europoli tähelepanu sellele, et nad peavad eh, järgima kas teie komisjoni või Kontrollikoja esitatud soovitusi. meil on väga hea meel seetõttu kuulda, et teie külastus näitas, et Europol tõesti pöörab piisavalt tähelepanu nende soovituste ellurakendamisele. Nende soovituste, mis on juba antud. mis äh, puudutab seda konkreetset märkust, mille tegi proua Kinichi, tööhõive olukorra osas Euroopalis, siis ma arvan, et tegemist on väga olulise märkusega. ma meenutaksin komisjonile, millised on antud ameti eripärad. nimelt on terve rida ametikohti ameti loomise plaanis, asutamisplaanis, mis on ette nähtud just õiguskaitsega tegelevale personalile niisiis, agendid, kes tulevad liikmesriigid õiguskaitseasutustest. ja sellel põhineb reegel, millele proua Kinnitši viitas ja mis piirab töölepingu maksimaalset kestust. tahaksin aga ka lisada et nende niinimetatud piiratud ametikohtade kõrval on Europolis ka teisi ametikohti, millele samasugused piirangud ei kehti. Need on ametikohad, kuhu võib tööle võtta ka inimesi, kes ei tule õiguskaitseasutustest ja seetõttu on võimalik nende lepinguid pikendada eh, ning sõlmida äh, Äh, uuendamisel äh, siis ka tähtajatud lepingud endaga, aitäh! tänan teid täiendava informatsiooni eest, kas proua Kinitši sooviks midagi lisada? ringrazio la rappresentante della Commissione. Effettivamente, come ho detto, eh, l'esito eh, di... aitäh, proua esinaine, tänan ka komisjoni esindajat. nagu te ütlesite, oli väga palju huvitavaid kohtumisi. ja eh, nagu ütlesin, et Europol teeb väga olulist tööd väga hästi ning eh, eelarve kasutus on väga eh, hea ja nagu ütlesin, ainus kriitiline probleem on eh, seotud eh, süsteemi loomisega ja see eh, et võttes arvesse eriti, et personali mm, suurus on kasvanud äh, ning jah, siin on kaks äh, erinevat äh, määrustikku, mis sellest üks puudutab personali palkamist ja teine haldamist. igatahes on arusaadav, et see, kuidas tööperioodide katkemine Eh, tekitab segadust, võttes arvesse, et on inimesi, kellel on eh, pikk eh, kogemus, seega oleks oleks parem, kui need töölepingud oleks teistsuguse iseloomuga, aga see oli tõesti ka ainukene kriitika ja arvan, et selles osas on ka võimalik leida lahendusi ja lõpetuseks hmm, hmm. Eh, võib öelda, et eh, mul-, muljed olid sellest eh, lähetusest positiivsed. seda ka võimalikult, eelarve võimalikult tõhusa ärakasutamise osas. jaa, seda leidsid ka komisjoni esindajad. aitäh, tänan teid ka selle eest, et te võtsite selle Äh, aruande koostamise endale, see oli kindlasti väga huvitav sõit, aga te oli, sõitsite välja vähendatud koosseisu, seetõttu oli teie töö kindlasti pindeline. tänan teie raporti eest, tänan ka proua Mitšit ja nüüd me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde ja see on päevakorrapunkt neli Euroopa Kontrollikoja eriaruanne va-, välisvaatlusmissioonide kohta. meie raportöör on kolleeg Salafranca, aga palun. Thank you, madam chair, honorable members. aitäh, proua juhataja, lugupeetud liikmed valimisvaatlus on väga oluline instrument inimõiguste äh, õigusriigi põhimõtte demokraatia tagamiseks äh, ning äh, Euroopa Liit on juba enam kui kakssada kuuskümmend vastavat missiooni läbi viinud Ladina-Ameerikasse, Aafrikasse ja mujale. ning selleks on aastas tähendatud umbes nelikümmend neli miljonit eurot. meie auditis me püüdsime hinnata, kas Euroopa Välisteenistus ja komisjon on pakkunud piisavat tuge neile riikidele, et äh, ellu rakendada need äh, soovitused, mis missioonid on, äh, on teinud Ghanas, Sri Lankas, Jordaanias. meie põhiline tulemus oli see, et on küll tehtud jõupingutusi nende soovituste järgimiseks, kuid vaja on paremat järelevalvet. mis puudutab Euroopa Liidu äh, valmisvaatlusmissioonide soovitusi, siis see, kuidas neid äh, on esitatud, on viimastel aastatel paranenud. näiteks ei ole liialt äh, palju soovitusi ühes raportis. kuid tuleks pidada rohkem nõu kohalike sidusrühmadega äh, soovituste osas nende ettevalmistamise ajal. seoses soovituste elu rakendamisel on oluliseks lähtepunktiks see, et vastuvõtma, äh, vastuvõtva riigi ametiasutused ei äh, pruugi olla äh, siis formaalselt nõustunud nende soovituste elurakendamisega. meie leidsime, et, et neli riiki on seda siiski tegemas ning välisteenistus ja Euroopa Komisjon äh, peavad endaga dialoogi, pakuvad tuge soovituste ähm, elluviimiseks, kuid järelmeetmed ei ole nii head, kui nad võiksid olla. praktikas tähendab see seda, et meil on palju äh, äh, palju selliseid äh, valmismissioone, mis keskmiselt lähevad maksma kolm koma viis miljonit, kuid ei viida läbi vähem kulukaid järelmeetmeid, järelmissioone. Äh, lõppkokkuvõtteks, kuidas on Välisteenistuse komisjon soovituste ellurakendamise järelevalvet teostanud? meie sõnum on siinkohal, et paraku ei ole toimumas keskset soovituste ellurakendamise järelevalvet ega äh, ka nende äh, süste-, nende ellurakendamise süstemaatilist järelevalvet. see tähendab, et et äh, on keeruline koostada uusi soovitusi järgmise missiooni ajal ning äh, need äh, järelevalveraportid ei ole ka alati kättesaadavad. meie soovitus oleks, et Euroopa Välisteenistus teeks järgmised parandused. tuleks tagada, et missiooni meeskond peab nõu vastuvõtva riigi sidusrühmadega äh, soovituste osas, enne kui raport lõpule viiakse ning vastastikuse mõistmise memorandumist tuleks viidata asjaolule, et on väljastatud soovitused, tuleks rõhutada ka nende olulisust. tuleks saata ähm, siis ka järelmissioonid äh, neisse riikidesse, kus valimismissioon on käinud ning äh, tuleks äh, Ähm, seada selged eesmärgid ning jälgida edusamme nende saavutamisel. proua juhataja, kokkuvõtteks tahaksin korrata seda, mida ütlesime oma äh, pressideates. on äärmiselt oluline jälgida soovituste ellu rakendamist, et äh, maksimeerida valimisvaatluse tulemusi. kui riik ei tegele puudujääkidega äh, valimistel, siis on oht, et probleemid võivad jätkuda ja isegi suureneda tulevastel valimistel, aitäh! täname Kontrollikoda raporti eest ja nüüd palun kolleeg Salafranca. suur aitäh teile, proua esimees, suur aitäh ka Kontrollikojale ja härra Idelele, äh, meie äh, äh, valimisvaatluste missioonide eh, tegevuse kohta, mis on üks olulisemaid, eh, eh, olulisemaid tegevusi meie välisteenistuse jaoks ja Kontrollikoda on vaadanud üle, kui palju on toimunud selliseid missioone, neid on olnud palju, sada kuuskümmend, ja seda ka väga keerulistes olukordades ja riikides nagu selle komisjoni liikmed seda teavad, eh, on sellised eh, missioonide juhiks alati Euroopa Parlamendi liige, kes eh, kontrollib, et tegevus toimuks iseseisvalt, sõltumatult vastavalt rahvusvahelistele reeglitele ja seda ka väga keerulistes olukordades. mulle tundub, et Euroopa Liidu poolt kasutatav metodoloogia oma vaatlusmissioonidel on äh, väga äh, austusväärt. kontrollikoda äh, andis, tegi oma arukande väga huvitaval ajahetkel. tähtis on öelda, et kõik sellised valimis vaatlused võivad loomulikult nagu kõik muugi maailmas veelgi paremini tegutseda ja raport äh, äh, tegeleb sellega, kui suurel määral suudetakse ära kasutada oma äh, võimalusi selleks, et et tehtud järeldusi saaks hiljem ka kasutada. kontrollikoda ütleb, et välisteenistus teevad, teeb jõupingutusi, aga oleks võimalik veelgi rohkem teha ning selle arutelu juures äh, oleks hea arvesse võtta ka seda, et äh, lõppraport selgitab äh, väga hästi metodoloogiat, on, ega tehakse ka ennetav avaldus nelikümmend kaheksa tundi enne valimisi ja Euroopa Liit esitab omapoolseid soovitusi ja ettepanekuid ja need on tõesti soovitused ja ettepanekud, sest tegemist on ju suveräänsete riikidega ja loomulikult äh, ei pea nad täht-tähelt meiepoolseid soovitusi ellu viima, lisaks veel äh, pea, äh, Euroopa Liit kirjutab alla memorandumile, äh, mille kohaselt äh, külastatavad riigid lubavad, äh, lubavad teatud teatud tingimusi garanteerida, meie võtame arvesse riigi eh, seadusi ja õigussüsteemi. Euroopa Liit eh, loomulikult, eh, võttes arvesse, et eelarverida pidevalt pikendatakse selles valdkonnas ning loomulikult meil on teatud mõjutamisvõimalus äh, seoses Euroopa välistegevusega ja koostööpoliitikaga sellistes riikides. sellega seoses on oluline neid andmeid arvesse võtta ja selge on see, et metodoloogia sellisel kujul, nagu Kontrollikoda seda käsitleb, on teatud määral lõppraportite kvaliteeti parandanud äh, Äh, palutakse, et soovituste arv väheneks ning keskendutaks äh, kolmekümne kuni kolme, piirdutaks kolmekümne kuni kolmekümne kolme soovitusega, iga riik on eriline, valimisseadustik on eriline, on riike, kes vajavad rohkem soovitusi kui teised ning äh, meie välisteenistus võtab arvesse Kontrollikoja soovitusi välja arvatud ühel äh, väiksel juhul selles osas, mis äh, puudutab äh, lõppraportit. ma samas arvan, et välisteenistuse lähenemine on õige, kuna tegemist on suve, on sõltumatute lähetustega, üks asi on esitada soovitusi külastatava, külastatava riigi valitsusele e, ja teine asi on e, aga see, et e, iga missioon peab oma soovitusi võimalikult sõltumatult tegema ja ja seega soovituse tuleb koostada nii sellelt lähtu-, sellest lähtudes, mida peetakse riigi jaoks kõige paremini. mina olen, mul on au olnud selliseid missioone juhatada, seega ma tean, kuidas äh, teatud äh, selliseid menetlusi läbi viia ning äh, mul on ka mõningaid ettepanekuid, mis võib-olla aitavad kontrollikojal oma tööd paremini teha ja võimalikult hästi kasutada ära Euroopa Liidus poolt äh, kasutatavaid vahendeid. esialgne tulemus on olnud hea ning arvan, et tegemist on väga olulise tegevusega Euroopa Liidu välisteenistuse jaoks. praegu on meil selles valdkonnas kogu maailmas vist kõikidest organisatsioonidest kõige suurem kõige parem reputatsioon, kuid samas meie tegevus saab olla veel parem, veel läbipaistvam ja võttes arvesse ja oluline oleks ka, et mitte ainult eh, ettepanekud võetakse arvesse, vaid et meie kohalolek üksi juba mõjutaks olukorda ja viiks igasuguste valimisprotsesside läbiviimise veelgi paremaks. suur aitäh kontrollikojale nende raporti eest, nad tegutsevad õiges vaimus, tänan ka välisteenistust äh, kes hea meelega kontrollikoja ettepanekuid ellu viib ning äh, paluksin, et äh, meil oleks võimalik esitada ka soovitusi, mis aitaks äh, veelgi paremini kasutada seda võimalust, mis meil on valimismissioonide läbiviimiseks. ja, aitäh. proua Martinho Euroopa Liidu välisteenistusest, palun Very much, good morning. suur tänu, tere hommikust, kõigepealt tahaksin tänada härra Italat äh, aruande esitlemise eest ja ka suurepärase koostöö eest, mis meil möödunud aasta jooksul toimus. meil olid väga intensiivsed arutelud ja väga põnevad arutelud. tahaksin tänada ka mm, parlamendisaadik äh, Salamanga, kes äh, kellel on väga pealikud teadmised sellest ja nagu härra Salafrankaga ütles, siis see aruanne tuli väga õigel ajahetkel kui me just mõtistaksime selle üle, kuidas kõige paremini soovitustest kinni pidada meie võimaluste piires, sest lõppkokkuvõttes, nagu härra Salafranca ka välja tõi, siis soovituste elluviimist, äh, viimist, viimine on äh, ikkagi riikide endi kätes, aga siiski need punktid, mis kontrollikoda tõstatas, on väga asjakohased, et pidada veelgi rohkem arutelusid sidusrühmadega, võib-olla ka näha ette teistsugune äh, formaat äh, põhiliste vaatajate tagasipöördumiseks, järelmissiooniks ja samuti teadlikkuse tõstmiseks äh, ning memorandumi, vastastikuse mõistmise memorandumi olulisuse rõhutamiseks. nii et need on tõepoolest valdkonnad, kus me saame, saame teha. meil on väga hea meel, et oleme teinud nii tihedat koostööd parlamendiga selle instrumendi vallas, on väga oluline instrument. eelmisel aastal toimusid mõned üpris keerukad äh, valimised ning Euroopa Liit suutis täita oma väga olulist rolli äh, sõltumatu rahvusvahelise vaatlejana ning me jätkame oma tööd nii hästi kui saame poliitilise dialoogi kaudu aidates riike, kes seda vajavad äh, ähm, ning meil on plaanis ka suurendada valimisvaatlusjärelmissioonide arvu kuueni. Äh, see on rohkem kui kunagi varem. ning me viime läbi ka tutvumismissioone enne, äh, enne kui äh, saadame valmisvaatlusmissiooni, tegeleme teadus, teadlikkuse tõstmisega ja toome kohale eksperte. me peame lähenema muidugi süstemaatilisemalt kui varem ning on oluline, et me annaksime missioonis osalejatele vajalikud oskusteadmised edasi. niisiis, kontrollikojaga on meil kokkuvõttes olnud väga viljakas arutelu mul on hea meel institutsioonide vahelise koostöö üle nende instrumentide osas, teeme ka Euroopa Komisjoniga ja muide ka eh, FBI-ga päris tihedalt koostööd eh, selles eh, vallas. niisiis suur tänu Kontrollikojale, ootame me edasist koostööd, me oleme juba mõned soovitused ellu viinud, mis te tegite. meil on uus teadlikkuse tõstmise programm sel aastal mm, ning äh, Äh, härra Salafranca, tõepoolest äh, põhivaatlejate soovitused, märkused on väga asjakohased, teeme hea meelega nendega koostööd, et äh, õppida tehtust ja seda instrumenti edasi arendada. nii et kokkuvõttes ma arvan, et meil on tõesti väga usaldusväärne vahend, mida on võimalik aga üha edasi arendada ja parandada, teha paremat koostööd ja usun, et suudame saavutada kõige parema tõhususe ja kvaliteedi, aitäh! jah, see oli äh, teiepoolne lühihinnang ja me jõuame selle päevakorrapunkti lõpule. ja ma tahaksin tänada inimest, kes täna töötab meie hulgas viimast päeva. see oli ju Kontrollikoja esimene raport äh, valimisvaatluste teema, tahaksin tänada kolleegi Salafrankat ja me teeme kindlasti omapoolsed ettepanekud tema raportisse, me jõuame viienda päevakorrapunkti, mis puudutab äh, Konti äh, visiiti Serbiasse ja Horvaatiasse. ja, ja thank you, chair uh,, can I thank you? aitäh, esimees, ma tahaksin tänada kõiki, kes osalesid ähm, delegatsioonis, ma arvan, et äh, nii Serbias kui Horvaatias oli meil väga hea külastus, me alustasime Serbiast, me külastasime äh, Belgradi Obrenovatit ning äh, meie eesmärgiks oli siis äh, vaadata üle projektid, mis on ellu viidud, ka vaadata Serbia haldussuutlikkust äh, mis puudutab ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kasutamist. meil toimusid ka mitmed olulised kohtumised Rahandusministeeriumi, Majandusministeeriumiga, auditiasutusega ning korruptsioonivastase võitlusametiga. ma arvan, et meile kõigile avaldasid sügavat muljet need projektid, mida me nägime ning üksikasjad on ka meie aruandes. ning nägime ka, et äh, Äh, siis vahendite kasutamise määr on tõusnud kaheksakümmend kuus protsenti, oli see juba meie külastuse ajal ning äh, meil on hea meel ka nende uude menetluste üle, mis, äh, mida nüüd ellu rakendatakse auditite vallas. üks aspekt, mida me palju rõhutasime Serbias viibides, oli see, et me loodame, et tulevikus saab Serbiast tõesti osa Euroopa Liidu suurest perest, et seda me tõesti Äh, rõhutasime. ja teine osa meie visiidist äh, oli siis äh, Horvaatias, kus me käisime Zagrebis ja Karlovakis, me külastasime või me tutvusime, kohtusime mitmete ministritega ja asutuste esindajatega, kes üksikasjad on jällegi meie aruandes mis puudutab vahendite ärakasutamist, siis tuleb öelda, et algus oli päris aeglane Äh, mis puudutab Euroopa vahendite jaotamist äh, ja ärakasutamist aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, kuid nüüd on ette nähtud plaanid, et äh, parandada seda vahendite kasutamise määra. leidsime ka, et mõndasid menetlusi on vaja paremaks muuta, eelkõige lihtsustada menetlusi taotlejate jaoks, kuid samuti tuleb parandada koostööd keskvalitsuse ja kohalike valitsuste vahel, seal on tõesti vaja veel tööd ära teha. meil oli hea meel aga plaanide üle äh, suurendada Euroopa Liidu nähtavust, mis puudutab Euroopa Liidu osalusprojektides, ähm, rõhutasime, et äh, ametiasutused peavad äh, kodanike jaoks selgelt välja tooma, millistes projektides Euroopa Liit osaleb ning Horvaatia kinnitas, et nad kavatsevad selle tagada ma arvan, et mõlemad ähm, delegatsiooni külastus või lähetuse osad olid väga edukad, suur tänu kõigile kolleegidele, kes osalesid ja suur tänu ka äh, sellest, kui ähm, tõhusalt oli kogu külastus äh, korraldatud äh, ning suur tänu ka komisjoni panuse eest sellesse külastusse, aitäh! aitäh tehtud töö eest ja nüüd on meil proua Vent, palun. Thank you very much, Chair um,. I... suur tänu. tahtsin öelda lihtsalt seda, et äh, meil oli väga hea meel lähetuse aruandest äh, lugeda, et delegatsioonile niivõrd positiivne mulje, eelkõige mis puudutab rekonstrueerimistöid ja te mainisite ka kahe tuhande neljateistkümnenda aasta äh, vahendite ärakasutamist, see on tõesti jäi mulje, et IBA vahendite äh, ärakasutamine Serbias on äh, kulgenud positiivselt, aitäh. Frau Cecilio. proua Cecilio, palun. ma vabandan, härra Cecilio Ah, ma tõesti vabandan teie ees, ütleb proua juhataja veel kord. Uh, uh, suur tänu, eh, Euroopa Komisjon ja riigi peadirektoraat eh, on täiesti nõus parlamendi aruande eh, järeldustega, nagu öeldud, siis vahendite ärakasutamine alguses aeglane, võttes arvesse ka Horvaatia erilist olukorda kõige uuema Euroopa Liidu liikmesriigina, kes ühines ka päris eelmise äh, rahastusperioodi äh, lõpus. kahe tuhande seitsmenda aasta lõpus äh, tõepoolest on vaadite ärakasutamine kiirenenud ning pärast parlamendi visiiti on see veelgi kiirenenud, nüüd on see nelikümmend protsenti juba, väljamaksed on samuti suurenenud, mitte küll sama kiiresti, sest et kohapealne vahendite kasutamine äh, võtab veidi aega ning samuti toodi välja, et on vaja parandada ähm, integreerimist äh, tõukefondidega, nüüd on tõepoolest ka personali rohkem, kes nendega tegelevad ning usun, et õige pea näeme ka tulemusi. meil on muidugi ka probleeme ja raskusi ees ning me jälgime olukorda jätkuvalt väga hoolikalt, teeme, tehes koostööd Horvaatia meediasutustega, eelkõige mis, eelkõige erinevate tehnilise abi mehhanismide kaudu, mida komisjon saab äh, neile pakkuda. aitäh! tahaksin öelda, et veel sel kalendriaastal kavatseme tegeleda intensiivselt Lääne-Balkani riikidega, kaasa arvatud selle korraldamise, et sealsed riigid omavahel koostööd teeksid. ja selles mõttes me peame siin veel ka täiendavaid nõupidamisi ja arupidamisi maha pidama, kas härra raportöör soovib eh, kommenteerida? oi, palun, kolleeg Tšarnetski, ma ei märganud teid. Dziękuję, pani przewodnicząca, bardzo krótko To był bardzo ciekawy. Suur aitäh. E, przewodnictwem naszego mm, przewodniczącego. Minu meelest e, toimus lähetus Serbiasse, Horvaatiasse väga hästi, juhataja, missioonijuht oli väga tubli, minu arvates on Horvaatia teinud väga suuri edusamme asu ma tahtsin öelda, et Serbial on öö, äh, suured võimalused tõesti Euroopa Liidu liikmeks saada. mõlemate riikide külastus oli erakordselt huvipakkuv jälgida, kuidas kasutatakse ära Euroopa Liidu rahalisi vahendeid, ka mina olen pärit nõnda öelda uuest liikmesriigist ja sellest seisukohast lähtudes oli see reis minu jaoks väga tähtis Nad täiel määral, ütles proua Kressle ja annab sõna järgmisele kolleegile. Just very briefly, Chair, I want to, to jah, väga lühidalt. ma äh, nõustun härra Tšernevskiga, et tõepoolest, miks oli see külastus eriti huvitav, oli see, et me käisime Serbias, mis on äh, liitum-, äh, liituv riik ja tõepoolest äh, Ähm, on nad praegu oma võimekust suurendamas, et kasutada Euroopa Liidu vahendeid ja seejärel me külastasime Horvaatiat, mis on äsja liitunud liikmesriik, et see oli huvitav võrdlus ja äh, kindlasti meil toimub tulevikus ka veelgi rohkem arutelusid selle üle, mida me sellest õppisime. aitäh, mul on ka väga hea, kui asjaomased ettepanekud teeb, teevad meie komisjoni liikmed, minu arvates Serbia asub Euroopa Liidu ukse lävel ja seetõttu on väga hea kuulda nende hinnangut, mida te olete visiidi põhjal andnud. me oleme selle päevakorraga lõpule jõudnud, meie avalik istung on lõppenud, me alustame järgmise päevakorrapunktiga, mis on kinnine istung eh, kell üksteist ja siis me kohtume Euroopa Kontrollikoja liikmetega. Kaara Dajani on lubanud sellel üritusel osaleda. me jätkame kell üksteist, avalik istung on lõppenud. tüdrukud, väga hästi töötate mm..